istungiga. kuulutan avatuks osaistungi, mis seepool oli seitsmeteistkümnendal veebruaril. eelmise istungjärgu protokollid on laiali jaotatud. kui kommentaare ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud tahaksin teile kolm teadaannet edastada. kõigepealt tahaksin öelda, et kaheksakümmend seitse kaks, kakskümmend seitse kirjalik deklaratsioon on kogunud väga palju allkirju ja seega Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud. see deklaratsioon puudutab ühepoolset viisanõude kehtestamist Čechy